panie i panowie posłowie przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. kallid kolleegid lugupeetud daamid ja härrad nüüd siis ähm, hääletuste selgitused kõigepealt Taani raport mis käsitleb äh, Euroopa äh, kohtu statuuti Euroopa Liidu kohtu põhikorda kõigepealt äh, saab sõna härra Sanitši. proua Sanitši pidades silmas Euroopa Kohtu kohtuasjade arvu kasvu on Euroopa Kohtul väga suur töökoormus ja hoolimata sellest, et kohus on pingutanud, ei suuda kohus oma rolli täita, nagu kord ja kohus hääletasin selle teksti poolt, sellepärast et see suurendab kohtunike arv kahekümne seitsmelt ka kolmekümne üheksa kohtunikul, mis on minu meelest hea. suur tänu, järgmisena härra Tänak. suur tänu, lugupeetud juhataja. kaotasin oma prillid, vabandust kui võin teile korrata ühte klišeed, siis äh, kohus, mis annab ennast oodata, on kohtu õiguse puudumine ja seetõttu ma toetan seda äh, resolutsiooni ettepanekut. meie igasugused äh, viivitused meie õigusemõistmise süsteemis pole teretulnud ja meil on parem me peaksime suurendama kohtusuutlikkust, kohtuasjade arv kasvab igalt aasta, iga aastaga ja Äh, mahajäämus ühegi, üha suureneb. mina toetasin Lissaboni lepingut, aga paistab, et lepinguga kaasneb kohtuasjade arvu kasv ja me peame äh, sellele reageerima. Äh, me tahame, et saab luua uue asepresidendi koha sellisel moel, et see saaks presidenti asendada ja muuta nõudeid nii, et kõik kõrge kambri kohtunikud ei pea kogu aeg kohal olema. mina äh, toetan selliseid ettepanekuid, mis aitavad minu valijatele saada oma raha eest parimaid äh, võimalusi. härra Hänan. suur tänu, lugupeetud juhataja. kaheksateistkümnendal sajandil äh, Bishop Holdi ütles, et see, kellel on kohtu õiguse tõlgendamise viimane õigus, on õiguse tegija, seaduse tegija, mitte see, kes selle esimesena on välja öelnud. ja kõik süsteemid, kus äh, tribunalil on viimane äh, tõlgendamise õigus on problemaatilised, Euroopa Liidus tuleb see välja ühes nähtuses. kõigepealt Euroopa Kohtu kohtunikud ei pea mitte ühtegi äh, päeva olema kohtunikuna tööl oma liikmesriigis, et neil piisab ainult juristi äh, haridusest äh, ja see on on jällegi üks algatus föderalistlike eesmärkide toetamiseks äh, ja iga läbirääkimisega tulevad sellised äh, probleemid, valitsusvahelised küsimused, äh, tõlgendatakse, neid tõlgendatakse kohtunike poolt, kellel on oma missioon, Euroopa Kohus peaks tõlgendama seda, mida seaduses, peaks lähtuma oma otsustest sellest, mis on seaduses kirjas, mitte oma tõlgenduses sellest report by Läheme edasi päevakorraga. Aleksandra Tani teine raport Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtu asenduskohtunikud. ja kõigepealt saab sõna proua Sanitši. suur tänu, lugupeetud juhataja Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohus koos näeb seitsmest kohtunikust, kui üks kohtunikest jääb haigeks, kohus ei toimi nii, nagu peab. või kui kohtunik mingil teisel põhjusel ei saa oma ametiülesandeid pikema aja jooksul täita. selleks, et seda probleemi leevendada, on Euroopa Kohus teinud ettepaneku võimaldada ajutisi äh, kohtunike ametisse nimetada, nimetada, kui vajadus selle järele peaks tekkima kuivõrd ma leian, et tegemist on äh, hea lahendusega praktilise probleemi leevendamiseks, hääletasin selle poolt ja jällegi saab sõna härra Tännaks, ütleb härra juhataja. lugupeetud juhataja, nagu ma varem ütlesin, äh, mis puudutab Euroopa Kohust, tervitan ma ka seda äh, kainest mõistusest lähtuvat ettepanekut, mis muuda, muudab meie õigussüsteemi paremaks ja aitab sellel toime tulla. Lissaboni leppe järgse kohtuasjade arvu kasvuga on šokeeriv, et praegusel hetkel pole ühtegi lahendust, mis aitaks Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohu, kohtu kohtunikke asendada, kui kohtunikud jäävad haigeks. alguses pole seda põhikirjas kirjas, mis mind üllatab. mina toetasin Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohtu moodustamist kahe tuhande viiendal aastal ja tahaksin korrutada, korrata oma ja oma fraktsiooni seisukohta, et meil on vaja rohkem selliseid erikohtuid, mis, millel on eriteadmised erilistes juriidilistes vald, valdkondades. aga me kõik, nagu härra Hänan ütles, peaksime me olema sellise juriidilise juriidilise aktivismi vastu, kus äh, kohtunikud üritavad poliitikute ülesandeid täita. suur tänu ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Gerard Farmi äh, äh, raport Rahaline abi üle-euroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas. ja kõigepealt saab sõna härra Zemke kas härra Semke on üldsegi meie saalis kohal? paistab, et härra Sämpket kohas ei ole, sellisel juhul saab sõna proua Saniki. Grazie, grazie presidente Il.... suur tänu. meie siseturg äh, ei suuda kasutada oma täielikku potentsiaali, kui meil puudub kaasaegne äh, taristusüsteem. hiljuti saavutati kokkulepe finantspanuste osas ja tänu sellele kokkuleppele on nüüd võimalik äh, edendada ähm, taristu arenguid telekommunikatsiooni ja energia valdkonnas. mina hääletasin selle poolt, äh, sellepärast et äh, uue infrastruktuuri väljaarendamine aitab Euroopa majanduselu elavdada. järgmisena saab sõna proua Piedikäine, nüüd juhataja lugupeetud juhataja, väga oluline on see, et Euroopa Parlament toetas üle-euroopaliste transpordi- ja energiavõrkude arengut ja nende rahastamist. tegemist on tähtsate projektidega Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta töökavast lähtuvalt. oluline on ka see, et rahastamise probleem ei ole veel päris lahendatud, ainult kümnendik on kaetud, ma arvan, et Euroopa võrgustike rahastamine aitaks meile tagada energiatõhususe, energiakindlustuse ja ka suurema e-, taastuvenergiaallikate kasutamise energia tootmises. sellised investeeringud on olulised kogu Euroopa liikmesriikide seisukohast kasutada tuleks ka, ka projektivõlakirju Euroopa Investeerimispangast, pankadest ning äh, arutada sellest ka edasistes aruteludes. härra Tänak, palun järgmisena. hääletasin selle resolutsiooni, äh, selle raporti ettepaneku poolt, loomulikult on küsitav see, kas meil on vaja Euroopa tasandil mingisugust kasvuplaani järgmiseks kümneks aastaks pärast seda, kui Lissaboni päevakord läbi kukkus. mina suhtun äh, skeptiliselt sellesse, kas projektivõlakirjad on teostatavad, aga samas tunnen ma ka tõsist muret selle, tunnen esialgu tõsist muret selle pärast ja seetõttu on meil vaja katsefaasi, mida on öelnud ka meie fraktsioon varem. Lõuna-Euroopa majanduses ei ole vaja mingisuguseid investee-, suuri investeerimisprogramme, neil on vaja pigem paindlikku tööturgu ja probleem seisneb põhiliselt pakkumise tasandil. Äh, Niikaua, kui me bürokraatiat ei vähenda ei Euroopa tasandil ega ka liikmesriikide tasandil, äh, siis äh, ja jõuame jõukuseni, mis meie eest üha põgeneb. mina aga toetan taristu arendamist kui üldise põhimõttena ja kuna see äh, põhimõte võib või see algatus võib osutuda edukaks, äh, kui me seda õigesti teeme, äh, siis võime hiljem vaadata, kas me peame seda veelgi edasi arendama või mitte. ja järgmisena saab sõna härra Peeter Jaar suur tänu, lugupeetud juhataja, hääletasin selle raporti poolt, kuid sellegipoolest sooviksin äh, seda veel äh, kommenteerida. tahaksin kommenteerida projektivõlakirju, projektivõlakirjad võimaldavad meil rahastada projekte äh, ning kaasata projektide rahastamisse ka eravahendeid ja samas ei ole siin tegemist mingisuguste lõputute kapitaliressurssidega, kui neid ressursse kasutada õigesti, siis need on majanduslikult äh, tulusad meile, me peame selles õppima varasematest kogemustest, äh, mitte lihtsalt äh, järelemõtlematult hakkama teid ja hotellikomplekse ehitama varem on antud väga palju lubadusi, aga väga palju mitterealistlikke eh, lubadusi seoses eh, projekti võlakirjadega, nii et eh, katsugem siiski jalad maas püsida. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Sean Kelly. suur tänu, lugupeetud juhataja Äh, mul oli hea meel seda raportit äh, toetada ja on selge, et suurem osa Euroopa Parlamendist toetas seda, äh, viissada seitsekümmend üheksa poolt, kolmkümmend kaks vastu ja üheksa erapooletut, nii et tulemus oli väga selge me tahaksime võimalikult head koostööd äh, ja ühendusi kogu Euro-, kõigi Euroopa osade vahel ja, ja me ei tohiks unustada ära saari ka minu enda koduriigis. energiavaldkonnas on õnneks meil äh, olemas ühendused meie na-, na-, lähima naabriga Ühendkuningriigiga, aga ka transpordi vallas Ühendkuningriigil on kontinendiga Eurostari kaudu hea ühendus ja võib-olla ühel heal päeval äh, luuakse ka selliseid Iirimaa ja äh, Ühendkuningriigi vahelisi ühendusi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahelised suhted on parimad kui kunagi varem, selle eest tuleb tänada ka äh, Ühendkuningriigi kuningannat, kes äh, külastas ähm, Iirimaad paar nädalat tagasi ja ma arvan, et ühendused ka taristu valdkonnas oleks igal juhul sammukeseks õiges suunas ja nüüd härra Takula arvoisa puhemies lugupeetud juhataja toetasin seda raporti ettepanekut, leian, et see raporti ettepanek on hea, Euroopa, üle-euroopalised transpordi- ja energiavõrgud peavad olema rahastatud tõhusamalt kui varem ja uute vahendite kasutamine selleks on igati teretulnud, eks siis näis, kuidas need projekti võlakirjad praktikas toimima hakkavad, meil on vaja praegu selliseid projekte, mis aitavad majanduskasvu elavda, elavdada, sellepärast et just nimelt seda me, selle poole me Euroopas praegu püüdleme, meil on vaja jätkusuutlikku majanduskasvu, sellepärast sellepärast et äh, meie probleemid vastasel korral ei lahene äh, ja see on väga hea algatus, kus Euroopa Liit saab praegu luua äh, vajalikud eeltingimused kestvale majanduskasvule ning aitab meil saavutada ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke, aitäh! suur aitäh, järgmiseks härra Daniel Hannon. suur tänu, president veel kord, me püüame kulutades tulla probleemidest välja. Äh, piiramatu kulutamine ongi tegelikult põhjus, miks me nendesse probleemidesse oleme sattunud, nii et see on iseenesest probleem, mitte lahendus, kuigi on ebapopulaarne öelda seda siin kojas. Äh, härra Svoboda või Barroso eile äh, rääkisid sellest, siis nad said tohutu aplausi. ma ma arvan, et me peaksime asja vaatama psühholoogiliselt, peaksin küsima kolleeg äh, Tänokilt, kes on psühhiaater, äh, mida see tähendab. keegi ei naudi praegust äh, majanduskriisi ja praeguseid kulutusi me tahaksime, et me kuulaksime nõuandeid ja väldiksime taolisi probleeme tulevikus. me ei saa lahendada probleeme lihtsalt kulutades rohkem ja rohkem. aitäh. see oli viimane kõneleja sellel teemal. järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Liidu poliitika Jordani läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes. kuus kõnelejat on palunud sõna ja kõigepealt proua Piedikainen. arvoisa puhemies. lugupeetud juhataja. Lähis-Ida olukord on vägagi delikaatses seisus, seetõttu on väga oluline, et poliitilised avaldused sellises küsimuses on hästi tasakaalustatud äh, ning äh, aitavad arendada selle piirkonna, äh, toetada selle piirkonna arengut. hääletasin selle ühise resolutsiooni ettepaneku poolt, sellepärast et leian, et ähm, selles piirkonnas on väga palju inimlikku kannatust, väga palju tragöödiat ja kui Euroopa Parlament, Euroopa Parlament ja Euroopa Liit peavad kindlasti toetama selliseid äh, lahendusi, mis äh, tagavad vägivalla lõppemise ning äh, Lähis-Ida rahva äh, turvalisuse kaitse, aitäh! järgmiseks proua Roberta Angelilli. kas proua Angelilli on kohal? jah, suur tänu, president araabiamaailmas toimuvad äh, muutused äh, muudavad veelgi pakilisemaks vajaduse saavutada edasiminek äh, Lähis-Ida rahuprotsessis. me peame arvestama inimeste soovidega, nii palestiinlaste kui iisraellaste omadega, tagamaks stabiilsust ja rahu selles regioonis. raketirünnakud Gaza asundustele ja probleemid võetakse aga Ida-Jeruusalemmas ja see, et äh, Palestiina naisi ja lapsi, kõik see mõjutab ning ka Jordani läänekaldal toimuv, kõik see äh, õõnestab äh, kahe riigi lahendust. lahendus on aga Euroopa Liidu huvides ja seepärast me peame üles ehitama usaldusel põhineva õhkkonna ja mitte astuma samme, mis õõnestaksid selle projekti usaldusväärsust ja pigem tagavad staatus quo säilimist. aitäh, edasi Paul Murphy. suur aitäh. Iisraeli poliit-, brutaalne poliitika äh, Lääne kalda suhtes ja Ida-Jeruusalemma suhtes on teadlik poliitika õõnestamaks äh, mis tahes väljavaadet äh, Palestiina riigi loomiseks. Äh, püütakse vältida äh, surutud olukorra parandamist. kaks tuhat kolmsada peduiini, kes elab äh, läänekaldal, on üks vaesemaid äh, kogukondi seal ja Iisraeli riik on nad oma kodudest välja ajanud. Äh, on antud korraldus nende kodude hävitamiseks ja selle tulemusel sajad lapsed jäävad ilma ka haridusest alternatiiviks on äh, minna elama äh, mõnisada meetrit eemale prügila kõrvale. selline poliitika peab lõppema. ja tuleb äh, võidelda rõhumise ja surve avaldamise vastu Iisraeli riigi poolt Lähis-Idas. härra Tänak rahuläbirääkimiste kriitiline aeg on praegu ja on sobimatu, et äh, parlament püüab õnnestuda Euroopa Liidu vahenduspüüdeid, eesmärk peaks olema püüelda kahe riigi lahenduse suunas, kus iisraellased saaksid elada rahus ja palestiinlastel oleksid samuti töövõimalused parlament peaks äh, tunduvalt tasakaalustatumalt äh, lähenema asjale ja mitte õõnestama läbirääkimiste jätkumist. ECR, minu fraktsioon, ei kirjutanud alla resolutsioonile, millega seatakse küsimuse alla Iisraeli legitiimsus põhimõtteliselt. Äh, Selles mõistetakse hukka ainult Iisraeli. kahe riigi lahenduse leidmine on väga keeruline ja nõuab pühendumust kõikide osapoolte poolt selleks, et äh, saavutada kestvat äh, rahumeelset lahendust. aitäh, Hanno Takule järgmiseks. arvoisa puhemies. lugupeetud juhataja, hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku vastu, sellepärast et äh, kahjuks see resolutsioon, mis käsitleb äh, Jordani läänekallast ja Ida-Jeruusalemmas on äh, kaheldava väärtusega, Iisraeli legitiimsus seab, äh, seatakse küsimärgi alla, meie toetame siin Euroopas demokraatiat, mõttevabadust äh, ja ma loodan, et me tahaksime Lähis-Idas ka toetada püsiva rahu saavutamist ja selles kontekstis oleks tore Hamasi peaks, Hamas peaks tunnistama Iisraeli riiki ja lõpetama Iisraeli ründamise, rünnakuid, rünnakud on tihenenud viimasel ajal, nii et seda tuleks ka arvesse võtta, Euroopa Parlament ja Euroopa Liit peab, peavad kaitsma oma väärtusi, me toetame oma väärtusi, me toetame demokraatlikku Iisraeli ja ütleme ka, et Jeruusalemm on jagamatu Iisraeli pealinn, see on ajalooliselt nii ja, ja see on ka täna nii, kui toimub ka, kui kunagi saavutame kahe riigi lahenduse, siis tuleb selle selle juures austada ajalugu. ja viimane kõneleja, Peeter Jaar. suur aitäh, president! loomulikult äh, ma soovin samuti aktiivselt toetada Lähis-Ida rahuprotsessi. loomulikult lihtsat lahendust siin ei ole. me oleme järginud, jälginud arenguid hoolikalt ja siin ei ole otsust lihtsalt hea ja halva vahel. olukord on kuskil seal vahepeal. ma arvan, et antud resolutsioon oli liiga ühepoolne ning äh, Iisraeli huve ei ole selles äh, õiglaselt kajastatud, me ei saa mustvalgelt eristada head ja halba oleksin eelistanud Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis ei oleks eh, niivõrd eh, mustvalgelt eristanud kahte poolt. aitäh, see oli viimane kõneleja, eh, istungjärk on katkestatud kuni viieteist null nullini, kohtumiseni!